tere hommikust, kolleegid. alustame tänase kohtumisega. soojalt tervitan teid kõiki meie selle mandaadi viimasel Naisõiguste Komisjoni koosoleku kohtumisel kõigepealt peame me teieni tooma dokumendi, mille osas me rääkisime läbi koordinaatorite kohtumisel, aga see veel vist ei ole teie laudadele jõudnud, me peame nimelt hääletama selle dokumendi osas. aga kõigepealt päevakorrapunktid üks ja kaks on juba ju tegelikult läbi võetud, muudatusettepanekuid meil päevakorda ei ole ja seega öö, äh, oleme ka päevakorra vastu võtnud, kui keegi just vastu ei ole ja nüüd siis äh, protokollide kinnitamine kahekümne kolmandast jaanuarist, kahekümne teisest, kahekümne kolmanda jaanuari, kaheteistkümnes veebruar ja kolmeteistkümnes veebruar kohtumised, need samuti, kas me võime need protokollid heaks kiita? väga hea, siis läheme edasi, päevakorrapunkt number viis ja juhataja teadaanded. Äh, ei, siin meil ei olegi täna teadaandeid muuseas päevakorrapunkt number kuus, koordinaatorite otsused. ja selles osas ma tahaksin öelda paari asja, kui lubate. kõigepealt, enne kui me hääletame, jõuab teine kiri. see kiri puudutab äh, eelarvet, see ei ole veel jõudnud, nagu ma aru saan, teieni kohe jõuab. see kiri on eelarvekomisjonile ja siis me peame hääletama pärast ka pilootprojektide osas, kas nüüd on teil kõigil see kiri ja kas õige versioon on teieni jõudnud? nimelt uus versioon sellest kirjast peaks teil olema rahvapartei nimelt eh, tegi ühe muudatusettepaneku esialgsesse kirja ja koordinaatorid eh, leppisid kokku, et eh, see on meie ametlik ettepanek. Ehm, sotsiaaldemokraadid tegid samuti punkti üheksa muudatusettepaneku ja selle võtsid ka koordinaatorid vastu, punktid seitse ja üheksa siis. aga selles uues versioonis peaks see niimoodi olema kirjas teil ka ja ühte asja ma tahaksin veel koordinaatorite kohtumise kohta mainida. nimelt me langetasime koordinaatorite, koordinaatoritega otsuse, et kuivõrd tegemist oli meie viimase ametliku koordinaatorite kohtumisega, et ähm, no juhul, kui tuleks komisjonina langetada mingisuguseid kiireloomuseid otsuseid, siis me saame neid langetada edaspidi kuni mandaadi lõpuni kirjalikult äh, ja kui peaks olema tõesti karjuva vajadusega kohtumise järele, siis me võime selle ka kokku kutsuda, aga me ei näe praegu küll ette sellist vajadust veel tulla komisjonina kokku, enne kui koos on uus mandaat. aga kui on selliseid kiireid otsuseid vaja langetada, siis, siis me saame seda teha ka läbi kirjalike kanalite härra esimees ütleb, et ähm, ta räägib nüüd edasi inglise keeles ja sellest kirjast. see kiri ähm, teie ees, see peaks see nüüd olema. rahvapartei tegi ettepaneku muuta lõiku number seitse ja koordinaatorid selle muudatusega vastu võtsid enamusega. ja samuti äh, tehti muudatusettepanek üheksandasse lõiku ja ka selle võtsid koordinaatorid enamusega vastu. see on nüüd siis äh, see kiri, sellisel kujul on koordinaatorite ametlik ettepanek teile. aga härra esimees ütleb, et võtame selle kõik äh, väga rahulikult läbi, et asjad oleksid selged. kas teil oleks vaja paari minutit, et asi läbi lugeda? Teil peaks olema ees nüüd see uus versioon, nii nagu koordinaatorid selles sõnastuses kokku leppisid. see on see kiri, mille me saadame siis edasi vastavatele ametkondadele. okei okay Okay, you, you... Te... Uh, Mrs Estrela. proua Estrela on palunud sõna. suur tänu, um, härra esimees. ma tahtsin öelda, et minu fraktsioon toetab seda kirja ja hääletab siis selle kirja poolt, aga oleme vastu üheksandale, vabandust, seitsmendale lõigule, üheksanda poolt oleme, seitsmendale oleme vastu. jah, koordinaatorid vaatasid selle kirja üle ja Rahvapartei ja sotsialistid esitasid siis äh, mõlemad ühe ettepaneku Rahvapartei seitsmendasse lõiku ja ka üheksandasse lõiku tehti ettepanek. kui keegi tahab nüüd äh, selle küsimuse tõstatada, siis äh, mina käsitlen seda muudatusettepanekuna sellesse ettepanekusse ja me peame hääletama läbi seitsmenda et kas äh, me toetame Rahvapartei sõnastust või ütleme uuesti, ütleb härra esimees, kas me äh, toetame nüüd seda tänast koordinaatorite versiooni või varasemat koordinaatorite versiooni, aga võib-olla on parem, kui ma räägin Rahvapartei ja sotsialistide versioonidest, nii on võib-olla lihtsam. ametlikult on koordinaatorid esitanud seitsmenda lõigu nii, nagu Rahvapartei välja pakkus ma nimetan seda rahvapartei ettepanekuks ja siis teist ettepanekut sotsialistide ettepanekuks nii et me kõik saaksime aru millest on jutt proua cornelissen palun jah äh, ma tahtsin omalt poolt öelda nii palju et koordinaatorite kohtumisel oli üsna pikk arutelu selle kohta et kas peaks kasutama sõna segmenteerimine segregeerimise asemel ja me küsisime ka meie poliitikaosakonnast eh, mida nemad arvavad segmenteerimine tähendab tegelikult midagi muud kui segregeerimine see segmenteerimine ei ole mitte segregeerimise eh, nii-öelda eh, kergem variant vaid tähendab ka sisuliselt kontseptsiooniliselt midagi muud ja mina arvan et tegelikult peaks siin olema siiski sees segregeerituse sõna Äh, ja mitte segmenteerimine sest segmenteerimine käib erinevate näiteks palgatasemete vahel segregeerimine aga erinevate ametite vahel ja selles osas ma toetaksin äh, seda et me võtaksime vastu esialgse versiooni mitte ei toetaks rahvapartei sõnastust äh, aga vähemalt kui kui see ei meeldi me muudaksime segmenteerimise ära siiski segregeerimiseks kas see on nüüd suuline muudatusettepanek, küsib härra esimees. jah, ütleb äh, proua Korneliisen, ma teen suulise ettepaneku segmenteerimine vähetada välja sõnaga segregeerimine. mina võib-olla pakuksin välja kompromissi jätame mõlemad, segmenteerimine ja segregeerimine välja. härra esimees mina ei hakka sekkuma mulle tundub sellesse arutellu ega ma ei tahagi seda arutelu väga aga ma luban siiski selle arutelu sellepärast et ähm, te näete seda kirja praegu uues versioonis esimest korda. me rääkisime koordinaatorite kohtumisel segmenteerimise ja segregeerimise vahel, seisukohad läksid lahku poliitiliselt nende sõnade osas. mulle tundub, et me vist ei jõua siin mingisugusele lahendusele, seisukohad on lihtsalt erinevad, kui teile segmenteerimine ei meeldi, siis ärge toetage seda. kui teile segregeerimine ei meeldi, siis ärge toetage seda koordinaatorite kohtumisel äh, proua Honeypool, jah, natuke pedantseks läheb see asi aga äh, segmenteerimine pole üldse mingi sõna, see ei eksisteerigi inglise keeles sellist sõna nagu segmentation. kas me ei saaks rääkida lihtsalt lõhedest või, või eristamisest naiste ja meeste vahel või, või on see nagu natuke liiga keeruline? härra esimees proua Cornelissen tegi suulise muudatusettepaneku. hääletame nüüd selle osas. kui te toetate segmenteerimise sõna siis te toetate seda, kui tahate, et seal oleks sees pigem segregeerimine, siis ütleme segregeerimine. proua Zuber on soovinud sõna. suur tänu, härra esimees. meie fraktsioon kavatseb seda ettepanekut, seda kirja toetada ja toetame ka suulist muudatusettepanekut, meie tahame, et oleks pigem see segregeerimine kui segmenteerimine. ja vaadates neid uuringuid, mis meile on esitatud töötingimuste kohta Euroopa Liidus, siis on selgelt näha, et punktis number üks räägivad nad soolisest segregeerimisest, genders äh, segregation, see on see termin, mida kasutatakse ja mitte kellelegi teisele see probleeme ei tekita kui meil siin. Äh, nii et äh, miks me ei äh, kasuta siis seda, mis on uuringutes kirjas. ja äh, ega see ei ole ka väga karm sõna meie meelest, see ei ole problemaatiline, nii nagu mõned koordinaatorite kohtumisel ütlesid, et see sõna on liiga jõuline ja liiga terav ma arvan, et me peaksime jääma esialgse kirja teksti juurde ja, ja minu meelest peaks jääma siia sisse esialgne lõige seitse. ja siis konkreetselt äh, peaksin siis ütlema, et rõhutame seda, et äh, poliitiliste meetmete jaoks peab olema tagatud piisav rahastamine ja nii edasi. härra esimees, jah, selge. üks kuni üheksa punktid, ütleb härra esimees. nagu ma aru sain, keegi ei ole vastu lõikudele üks kuni kuus nii et äh, teeme ploki hääletuse punktid üks kuni kuus poolt üks kuni kuus vastu erapooletud vastu võetud ja nüüd siis äh, lõike seitse kõigepealt äh, võtame suulise muudatuse ettepaneku ja pärast seda paneme hääletusele rahvapartei ettepaneku sotside ettepanekule vastu rahvapartei äh, ettepanek kõigepealt, kui Rahvapartei äh, saadab enamus, siis äh, sotsiaaldemokraatide ettepanek langeb ära. ja siis räägime kaheksandast ja üheksandast. sotsiaaldemokraatide tekst on siis see niinimetatud esialgne kirjaversioon ja Rahvapartei tekstina pean silmas seda koordinaatorite poolt kokku lepitud teksti. proua Jaaroka soovis sõna, mikrofon palun suur tänu, härra esimees, ma tahtsin Rahvapartei poolt öelda, et üheksanda osas me tahaksime ka eraldi hääletada. jah, ütleb härra esimees, ja paneme üheksanda ka hääletusele. nüüd kõigepealt see suuline muudatusettepanek siiski ma ei saa aru, mida me nüüd ikkagi hääletame, kas kogu seda lõiku või seda suulist muudatusettepanekut, härra esimees, kõigepealt hääletame suulise ettepaneku osas. kui suuline muudatusettepanek võetakse vastu, siis jääb teksti segregeerituse sõna moment. tegemist on tekstiga, mida teil ei olnud võimalus enne lugeda ja sellepärast äh, ma lubasin esitada selle kohta ka suulisi muudatusettepanekuid täna. aga mulle küll see ei meeldi, kui te nüüd esitate kakskümmend neli erinevat suulist muudatusettepanekut sellesse lõiku. Teil muidugi on õigus seda teha. kui äh, koordinaatorid esitasid teksti äh, ja nüüd muudatused, mis siia tahetakse esitada, ma pean kõik suulisteks muudatusettepanekuteks täna. võib-olla see asi ei ole väga selge, aga kõigepealt suuline muudatusettepanek ja siis hääletame kogu lõigu osas sõltuvalt sellesse, kuidas, mis sellest suulisest muudatusettepanekust saab. saate nüüd aru? nii kui te tahate, et teksti tuleks sisse sõna segregeeritus, siis toetage seda suulist muudatusettepanekut. kui te tahate, et jääks segmenteeritus, siis öelge ei suulisele muudatusettepanekule. nii, kes toetavad suulist muudatusettepanekut? poolt? vastu? kui te tahate, et äh, sõna segregeeritus jääks sisse, äh, hääletage poolt, kui tahate, et segmenteeritus, siis äh, olge vastu. nii, uuesti. poolt. vastu. <laughs> no, I, I, I, I see that the majority enamus toetab segregeeritust. ja nüüd siis kogu see lõige, aga sõna segregatsioon on segmentatsiooni asemel, segmentatsiooni enam ei esine. proua Jaaraku ütleb, et segmentatsiooni toetajad olid ülekaalus, ei, ütleb härra juhataja, segregatsioon. kolleegid, hea küll teeme siis elektrooniliselt, kontrollime asja. ei kuule, mida öeldakse saalist, aga esimees on sellega nõus. nii, tõstke nüüd käsi uuesti üles, kui toetate segregatsiooni sõna. kes on vastu? ja nüüd on selge, et segregatsioon on võitnud. Uh, uh, uh, ja nüüd siis seitsmes lõige hääletusele. mina nimetan neid äh, Rahvapartei ja sotsialistide ettepanekuks, et asi oleks selge. rahvapartei ettepanek on koordinaatorite ettepanek. aga Äh, innovatiivsed sektorid nagu ka IT-sektor tuuakse siia sisse, kes toetavad Rahvapartei ettepanekut. vastu. peame vist kontrollima. Uh, exact, the vote is open. hääletus on avatud Have, I... mul hääletuskaarti pole kaasas. hääletus on suletud. tagasi lükatud. seitse seitsme vastu. ja nüüd me peame siis hääletama sotsialistide muudatusettepaneku üle. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, kaheksas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõige üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kogu resolutsioon, hääletus on avatud. hääletus on suletud vastu võetud. suur tänu kannatlikkuse eest. Läheme edasi järgmise hääletuse juurde ja proovi-, puudutab see pilootprojekte, neid on kolm. kas me võiksime need plokis hääletada? ei, siis ükshaaval kõigepealt ettepanek eh, Sita Kurmalt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud proua Kornelisseni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja Mikael Gustavsoni ettepanek poolt, vastu. nüüd läheb küll ebaselgeks, poolt uuesti, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd on siis hääletustega asi ühel pool ja läheme asja juurde nüüd edasi, päevakorrapunkt number kaheksa okei okay,, then we, then we start with uh, item number. siis äh, läheme kaheksanda päevakorrapunkti juurde, mul on väga hea meel tervitada siin proua Manuela Sõmmikut. Äh, sotsiaaluuringute instituudist ja ta esitleb äh, soolise süvalaiendamise uuringut. nii et aitäh, et te siia tulite ja palun, teil on sõna tere hommikust, aitäh, et kutsusite meid siia seda uuringut esitlema. uuringu viisime läbi mina ise ja Flavia Peš, kes on professor Bruno Tente teadusnõunik ja uuring ise on küllalt keerukas, püüdsime siin hinnata, mil määral naiste komisjon on panustanud soolisse süvalaiendamisse Euroopa Parlamendi tegevuste puhul juulist kaks tuhat üksteist kuni veebruarini kaks tuhat kolmteist, nii et kaalusime ainult seda lühikest perioodi ja see on see, mida meilt ka paluti teha kasutasime poliitilise analüüsi lähenemist selleks, et seda uuringut läbi viia, vaatasime läbi vastava kirjanduse ning hindasime soolist süvalaiendamist Euroopa Parlamendis, see oli üsna keeruline ülesanne meie jaoks, et mõista kõiki menetlusi. me kasutasime äh, ka äh, kõiki õigusandlikke ja mitteõigusandlikke naistekomisjoni õigusakte ning äh, kasutasime ka teisi komisjone, mis äh, siis alguses välja toodi selle perioodi jooksul, millest rääkisin. kaalusime andmeid, komisjonide soolist jaotumist ja ning äh, internetis ja Euroopa Parlamendi dokumentides kättesaadavaid andmeid ning äh, intervjueerisime ka parlamendisaadikuid ning meedia esindajaid ja ka äh, parlamendi esindusi liikmesriikides, et mõista, kui palju sooliste küsimustega tegeletakse kui palju nendega tegeletakse meedias ja kui palju siis meedia kajastab Euroopa Parlamendi tegemisi? kuidas siis soolist süvalaiendamist viiakse läbi Euroopa Parlamendis? siis meie analüüsi põhjal järeldasime, et tegemist on äh, väga hea raamistikuga soolise süvalaiendamise jaoks nii Euroopa Parlamendis, nii siis vastavate ametite näol, mis on sellele küsimusele pühendatud, kui ka menetluste tasandil, mis soolist süvalaiendamist toetavad Euroopa Parlamendis, kuid endiselt on siin võimalust seda edasi arendada, nii et äh, sooline süvalaiendamine on hästi üles ehitatud, kuid äh, siin on äh, võimalus selle toimimist siiski veel parandada. põhilised organid, mis sellele on pühendatud, on naistekomisjon, mis on põhiline kogu, mis on vastutav soolise võrdõiguslikkuse ning süvalaiendamise eest õigusandlikes ja mitteõigusandlikes protsessides, siis on vastav kõrgetasemeline rühm ja ette on nähtud ka soolise süvalaiendamise rakendamine äh, ja siis on soolise ülalaiendamise võrgustik, mis kaasab äh, esimehi ja aseesimehi kõikidest komisjonidest ning mis on vastutav soolise süvalaiendamise rakendamise eest komisjonides ja delegatsioonides ning seda toetab ka administraatorite võrgustik komisjonide sekretäriaatidest, nii et need kolm organit on põhilised soolise süvalaiendamise läbiviijad Euroopa Parlamendis. kui me vaatame naiste komisjoni rolli ja menetlusi, mida kasutatakse soolise süvalaienduse puhul Euroopa Parlamendis, siis siin on kolm peamist aspekti mida võtsime ka arvesse oma järeldustes. esimene aspekt puudutab naiste komisjoni rolli poliitilistes protsessides ja siin on olukord selline, et naiste komisjon on pisut kummaline horisontaalne äh, komisjon. see hõlmab naiste küsimusi ja õiguseid kõikides poliitilistes küsimustes, see on soolise süvalaiendamise puhul väga oluline, kuid harva on komisjon vastutav õigusandlike protsesside eest, sellepärast et vähe on küsimusi, mis käsitleksid otseselt äh, soolist võrdõiguslikkust, nii et komisjoni peamine tegevus keskendub teiste komisjonide töö mõjutamisele läbi arvamustele soolise süvalaiendumise kohta. nii et see tähendab, et peamine naistekomisjoni tegevus on veenda teisi komisjoni vastu võtma arvamusi ja muudatusettepanekuid, mis puudutavad äh, soolise võrdõiguslikkuse aspekti, tegemist on raske tööga ja samas on komisjon vähem kaasatud otsesesse õigusloomelisse protsessi. ja peale selle on naiste komisjoni liikmed ka teiste komisjonide ja delegatsioonide liikmed nii et see tähendab ühelt poolt seda, et neil on väga lai võrgustik olemas ja see on väga oluline selleks, et neid arvamusi ning soolist süvalaiendamist puudutavaid muudatusettepanekuid läbi suruda, kuid seisalt tähendab see väga suurt töökoormust selle komisjoni liikmetele. see tähendab, et naiste komisjoni liikmed peavad olema väga motiveeritud soolise võrdõiguslikkuse küsimuste puhul, et kõik äh, oma tööd ära teha ning meie oma analüüsi ning intervjuude põhjal leidsime, et naiste komisjoni pühendumus on tõesti olemas. selle komisjoni liikmed on väga pühendunud ja motiveeritud nende küsimuste osas äh, võttes siis äh, kaalumise alla komisjoni rolli õigusloomelises protsessis, siis äh, siin on konkreetsed sammud õigusloomelises ja mitteõigusloomelises menetluses, kus need sammud on väga olulised, sellepärast et need mõjutavad naiste komisjoni töö tulemuslikkust. esimene faas on siis äh, esialgne etapp, kus valitakse välja juhtkomisjon ja arvamuse koostav komisjon konkreetse õigusakti puhul ja teatud juhtudel selles etapis võib vastu võtta ka otsuse, et kaks komisjoni tegelevad ühe õigusaktiga, nii et neile antakse siis vastavad staatused. see esialgne etapp on väga oluline, sellepärast et see tähendab, et see otsustab, kas naistekomisjon on otseselt kaasatud õigusloomelisse protsessi või äh, on neil ainult arvamusavaldaja roll. vaadates seda perioodi, mille põhjal analüüs koostati, siis naistekomisjon oli kaasatud ainult neljal juhul õigusloomelisse protsessi. meie jõudsime järeldusele oma analüüsi põhjal, et naiste komisjoni tulemuslikkus õigusloomelises protsessis ning soolise võrdõiguslikkuse aspektide sisseviimine sellesse protsessi on suurem siis, kui tegemist ühiskomisjoniga. selleks, et naistekomisjoni ühiskomisjonina töötada, on siin väga oluline roll esimehel, sellepärast et ta saab toetada naiste komisjoni kandidatuuri ühiskomisjonide määramise puhul, samuti on sekretäriaadil siin oluline roll mängida, sellepärast et see valmistab ette dokumendid ning äh, läbirääkimised äh, esialgses etapis ähm, esimeste konverentsi jaoks, nii et äh, tegemist on väga olulise etapiga ja siin on väga selged rollid, millele tuleb ka keskenduda. teine väga oluline etapp on raportööride määramine, kes on vastutavad raportite või arvamuste eest ja siin on äh, naiste komisjoni raportööride reputatsiooni autoriteet äh, Äh, olevat väga oluline selleks, et edendada soolise võrgõiguslikkusega seotud küsimusi poliitilistes otsustes, nii et õige hea raportööri valimine vastavalt erinevatele küsimustele, mida kaalutakse, on väga oluline aspekt, mida tuleb kindlasti kaaluda. ja nende juhtumite puhul, mida meie kaalusime on heaks raportööriks, eh, hea ekspertiisiga parlamendisaadik, kes on ka eh, võrgustike loomises väga võimekas ja eh, seda just mitteametlikes tingimustes. tal peab olema heades suhetes teiste Äh, parlamendisaadikutega mitte ainult oma fraktsioonidest, vaid ka teistest fraktsioonidest, äh, nii et tal peab olema hea võrgustike loomise oskus, see on väga oluline, tal peab olema poliitiline prestiiž ja pühendumus soolise võrdõiguslikkuse küsimustele ning äh, intervjuude puhul toodi näiteid edukatest Äh, naiste komisjoni sekkumistest tänu raportööri võimekusele just, äh, kes suudab siis äh, kõiki neid aspekte esindada. selles etapis on ka oluline poliitiliste koordinaatorite otsused, kes määravad, kuidas raporteid ja arvamusi jaotatakse, kasutades üsna keerukat punktide süsteemi ning äh, sekretäriaat ja poliitilised nõunikud äh, on samuti olulised, sest nemad pakuvad tehnilist abi ning äh, soodustavad erinevate organite vahelist suhtlust, nii et see on oluline etapp selleks, et kaasata rohkem naiste komisjoni poliitiliste otsuste langetamise protsessi. üks oluline faktor on veel mis jääb naistekomisjoni rollist pisut väljapoole, see on avalik arutelu meedias ja väljaspool parlamenti, meie leidsime, et tavaliselt kui soolise võrdõiguslikkuse küsimus on küllalt kõrgel kohal avalikus arutelus ja meedias, siis on naistekomisjonil ka lihtsam olla kaasatud otsuste langetamisprotsessi ning komisjonil palutakse sagedamini osaleda kas ühiskomisjonina või arvamuse avaldajana selles äh, protsessis ja see on väga oluline. tõepoolest, see jääb väljapoole naistekomisjoni pädevust, kuid siin saab komisjon palju ära teha selleks, et juhtida arutelu ähm, ja meedia tähelepanu konkreetsetele küsimustele, nii et naistekomisjoni roll siin on oluliseks just avalik arutelu ja, ning avalik arutelu ja raport ja need on kolm aspekti mis mõjutavad soolise süvalaiendamise tulemuslikkust Euroopa Parlamendi tegevustes. seejärel vaatasime, mida naistekomisjon tegi kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juulikuu ning kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta veebruarikuu vahel ning me vaatasime siis kõiki arvamusi soolist ülalaiendamist puudutavaid muudatusettepanekuid, algatusraporteid ning ühisraporteid, nagu ma ütlesin, siis selle perioodi jooksul oli siin kolmkümmend neli arvamust, mis viidi lõpule. Nende puhul viidi menetlus lõpule ja Nad äh, on ka kättesaadavad Euroopa Parlamendi internetileheküljel. nelikümmend äh, arvamust koostati, kuid kolmkümmend neli viidi lõpule, nii et me analüüsisime just neid kolmekümmend kolme äh, arvamust. Need on seotud üheteistkümne parlamendikomisjoniga ning hõlmasid üle seitsmesaja soovituse ning muudatusettepaneku, mis puudutasid erinevaid küsimusi ning nagu te äh, näete nendest arvudest, siis püüdsime klassifitseerida neid küsimusi, mida käsitleti nendes soovitustes ja muudatusettepanekutes ning peamiselt puudutasid need sooküsimustega seotud instrumente ja andmeid, millega saab siis mõjutada sooküsimusi järelevalvesüsteemi süsteemid, mõjuhinnangud, eelarve ja nii edasi ja see moodustas siis üle viiekümne protsendi soovitustest ja muudatusettepanekutest ning teise poole moodustasid sotsiaalset ja majanduslikku naiste jõustamist puudutavad küsimused nii et sinna saja protsendini me ei jõudnud täpselt, kuid teised küsimused olid palju vähem käsitletud nagu teenused, haridus, inimõigused ja naistevastane vägivald. mõnedel puhkudel, näiteks inimõiguste puhul on äh, määravaks ka see, et on äh, teine komisjon, mis nendega küsimustega tegeleb, libe komisjon, sellepärast äh, ei esitatud ka selle kohta nii palju muudatusettepanekuid ja soovitusi ja siin näete, millistele komisjonidele ja ootati arvamused selle perioodi jooksul ja kellele olid suunatud soovitused ja muudatusettepanekud ning kui paljud neist heaks kiideti, umbes üks kolmandik, kakskümmend üheksa protsenti neist kiideti heaks, nii et seda ei ole väga palju tegelikult. sellepärast me ütlemegi, et siin on võimalust veel edasi areneda selleks, et suurendada äh, tulemuslikkust arvamuste heakskiitmise puhul, nii et see, sellepärast et see nõuab komisjoni liikmetelt äh, väga palju tööd, et neid arvamusi koostada ning äh, tuleb teha rohkem tööd, et neid soovitusi ning muudatusettepanekuid ka heaks kiidetaks. ja nagu te näete, siis tööhõivekomisjon oli see, mis sai kõige rohkem soovitusi ning muudatusettepanekuid ja teisalt teiste komisjonide, nende komisjonide hulgas, kes kiitsid äh, kõige rohkem soovitusi muudatusettepanekuid äh, heaks, olid äh, Juri ja Deve ja me oleme vaadanud ka, kui palju on naisi erinevates komisjonides ja nende seotust nende Eh, muudatusettepanekute soovituste heakskiitmisega. ja ei tundu, et eh, siin oleks otsene seos nende vahel. kui me püüdsime hinnata seda, millised faktorid saavad mõjutada muudatusettepanekute ja soovituste heakskiitmist eh, teistes komisjonides, siis püüdsime vaadata kolme eelduse tõeks minemist. kõigepealt siis sooline tasakaal, kas rohkem soovitusi ja muudatusettepanekuid kiidetakse heaks, kui komisjonides on rohkem naisi, kuid nagu ma juba ütlesin, siin ei tundu olevat mingisugust otsest sidet. meie analüüsist tuleneb, et raport raportööri roll on olulisem kui naiste osalus komisjonide töös, kui asi puudutab naistekomisjoni muudatusettepanekuid ja soovitusi. teine hüpotees oli meil, et on seos soovituste ja muudatusettepanekute heakskiitmise ja naistekomisjoni raportööri ning teise komisjoni poliitilise kuuluvuse vahel. kui nad on samast fraktsioonist, siis eeldasime, et on suurem heakskiit, kuid selgus, et nii see ei ole. tegelikult kiideti heaks rohkem muudatusettepanekuid ja soovitusi, kui need kaks isikut olid erinevatest fraktsioonidest. nii et viimane hüpotees oli teema olulisus, kui teema on avalikkuse arvamused olulisel kohal, meedias olulisel kohal. ja kui seda küsimust käsitletakse juba kui soolisi küsimusi kaasavat küsimust, siis äh, kiideti heaks ka rohkem muudatusettepanekuid ja soovitusi naistekomisjoni poolt, nii et teema olulisus ja ka see, et see teema ei ole liiga tundlik, need aspektid olid olulisemad kui need kaks eelnevat hüpoteesi ja siin on ka protsendimäärad, kui paljud soovitused ja muudatusettepanekud teistes komisjonides heaks kiideti, te näete, et kõige rohkem kiideti heaks äh, soovitusi ja muudatusettepanekud, mis puudutasid siis erinevaid instrumente ja jõustamist, näiteks äh, naistevastast vägivalda puudutavaid soovitusi ja muudatusettepanekuid nii palju heakski ei kiidetud, äh, samuti ka koole, haridust või teenuseid puudutavaid küsimusi, nii et äh, see näitab veel kord, et soolise, soolise süvalaienduse tulemuslikkuse puhul on kõige olulisemaks aspektiks teema olulisus avalikkuse ees. kui me vaatame seda perioodi, siis siin esitati sada seitsekümmend seitse muudatusettepanek kahekümne seitsme raporti puhul. enamus neist saadeti tööhõivekomisjonile, nii et naistekomisjoni ja tööhõivekomisjoni vahel on tugev side olemas siit äh, selgus, et soolist süvalaiendamist puudutavad muudatusettepanekuid kiidetakse sagedamini heaks kui arvamused, sellepärast et tavaliselt ei pakuta nendes välja mingisuguseid radikaalseid muutusi siia, siin viiakse lihtsalt sisse sõnad nagu naine või sooline võrdõiguslikkus ning siin ei nõuta mingisuguseid suuri muudatusi. Need muudatusettepanekud esitatakse otse raporti kohta ning äh, need ei läbi niisugust keerulist menetlust nagu arvamused, nii et muudatusettepanekud tunduvad äh, tõhusamad olevat kui arvamused, sellepärast et nad on piiratumad, äh, neid saab esitada kiiremini ja nad puudutavad piiratud küsimusi. nii et naistekomisjoni soolist süvalaiendamist puudutavate instrumentide küsimust on samuti võimalik veel edasi arendada. põhilised muudatusettepanekud puudutavad algatusraporteid ning ühiskomisjoni algatusi äh, algatusraportite puhul on tavaliselt tegemist küsimustega, mis ei ole nii selgelt seotud soolise võrdõiguslikkusega. Need on väga olulised teadlikkuse tõstmiseks ning tähelepanu juhtimiseks küsimustele, mis ei ole nii laialt käsitletud, kui soolisest võrdõiguslikkusest räägitakse, nii et soolise lüsvalaiendamise puhul on see väga oluline, sellepärast et see viitab erinevatele äh, valdkondadele, kus on võimalik käsitleda soolise võrdõiguslikkuse küsimusi ning soolise süvalaiendamise jaoks on see väga oluline. mis puudutab ühiskomisjoni menetlust, siis selle perioodi jooksul oli naistekomisjon vastutav koos libe ja jüri komisjoniga nelja äh, õigusloomelise raporti puhul ning seda peetakse väga oluliseks meetmeks, millega juhtida tähelepanu soolisele süvalaiendamisele ning soolisele võrdõiguslikkusele, nii et seda küsimust tuleks edendada nii palju kui võimalik. ning me pidime vaatama ka viie teise komisjoni tööd, Ahvet Libe, Agri eelarvekomisjon ja Envi ja vaatasime kas nad äh, pöörasid tähelepanu oma töös ka soolise võrdõiguslikkuse küsimusele ilma naistekomisjoni osaluseta ning selgus, et kõik, välja arvatud eelarvekomisjon, see on väga oluline, tegelesid äh, otseselt soolise võrdõiguslikkuse küsimusega selle perioodi jooksul, kuid vaatasime, et nad oleksid võinud seda tähelepanu äh, laiendada ka teistele teemadele, mida nad käsitlesid, nii et siin on veel ruumi edusammudeks. Ahvet oli see komisjon, kus kaaluti kõige rohkem soolise võrdõiguslikkuse küsimusi, nelikümmend üks protsenti äh, õigusloomelistest aktidest äh, käsitlesid neid, siis järgmine oli liibe, kuusteist koma üks protsenti protsenti ja ENV seitse koma seitse protsenti. Agri komisjon ei tegelenud küsimustega, mis oleks seotud otseselt soolise võrdõiguslikkusega, kuid sellele perioodile, eelneval perioodil nad äh, tulid välja olulise raportiga naiste rolli kohtu, kohta maapiirkondades, äh, nii et see on oluline raport, kuid selle perioodi jooksul nad midagi sellist ei teinud. ning eelarve küsimustes eh, ehk oleks või olnud võimalik kaaluda soolise võrdõiguslikkuse aspekti, samuti kuid seda ei tehtud, nii et eh, eelarvekomisjonis oleks vaja rohkem sellele küsimusele tähelepanu pöörata. Nende viie komisjoni analüüsist selgub, et teema olulisus on kõige tähtsam aspekt. Nende komisjonide töö puhul tegeleti soolise võrdõiguslikkuse küsimusega otse siis, kui see küsimus oli juba väga olulisel kohal avalikkuses. näiteks kui Ahvet tegeles arenevate riikide küsimusega, siis tegeleti ka soolise võrdõiguslikkuse aspektiga nendes riikides. see on väga laialt käsitlemist leidnud küsimus Euroopas üldiselt ning siis, äh, mis on äh, soovitused, mis me teeme selle uuringu põhjal, kõigepealt äh, kaalusime naiste komisjoni olulisust, raportööri rolli ning soolise võrdõiguslikkusega seotud teemade olulisust, kuidas me saame parandada neid kolme aspekti, mis on soovilise süvalaiendamise puhul olulised kõigepealt nagu peaks naistekomisjon jätkama oma jõupingutustega arutelu edendamises nii parlamendi sees kui ka väljaspool, keskendudes konkreetsetele soolise võrdõiguslikkuse küsimustele, näiteks eelarve küsimustes, kus seda tavaliselt ei tehta, me saame väga palju siin ära teha eelarve puhul, kuid äh, üldiselt arvatakse, et eelarve küsimustel ei ole soolise võrdõiguslikkusega mingisugust pistmist, nii et äh, komisjon võiks planeerida algatusraportit äh, selles küsimuses, planeerida tervet rida ettevõtmisi selleks, et äh, nendest küsimustest äh, teavitada inimesi nii parlamendi sees kui ka väljaspool parlamenti ning kaasata ka sidusrühmi nendesse aruteludesse, nii et kaasata soolist võrdõiguslikkust ka nendesse valdkondadesse, kus seda praegu ei käsitleta selleks, et suurendada naiste rolli otsuste langetamisprotsessis, siin oleks vaja tähele pöörata, tähelepanu pöörata rohkem koordineerimistasandile, selleks et äh, naistekomisjoni kaasatakse rohkem ning äh, planeerida samuti algatusraportite puhul naistekomisjoni kaasamist äh, nii et oleks teatav eh, eelnev kokkulepe juba olemas, et eh, meie kaasame teid sellesse raportisse ja teie kaasate meid sellesse raportisse, nii et oleks suurem koostöö teiste komisjonidega. arvamuste valimise puhul selgus intervjuudest, et arvamusi on eh, liiga palju, neid toodetakse liiga palju, võib-olla oleks vaja siin pisut keskenduda ning valida välja need arvamused, mille puhul on tulemuslikkus suurem. ning samuti tuleb kaasata teiste komisjonide liikmeid muudatusettepanekute loomisse selleks, et tõsta soolise võrdõiguslikkusega seotud küsimuste kohta käivat teadlikkust ning kaasata soolise süvalaienduse võrgustikke ning teisi ameteid. siin on vaja paremat koordinatsiooni ning võimaluse puhul äh, tagada ka see, et äh, nende võrgustike esindajad oleksid naiste komisjonis või kui see ei ole võimalik, siis äh, tugevdada võrgustiku ja naiste komisjoni vahelist suhtlust ning peame suurendama ka parlamendi võimekust, luues soolise võrdõiguslikkuse mõjuhinnanguid. praegu on see oluline küsimus Euroopa Parlamendis, nii et saame sisse viia soolise küsimuse mõjuhinnanguid olulise osana menetlusest õigusaktide loomises. tuleb edendada ka uuringute läbiviimisi eriti just mõjuhinnangute ning eelarve küsimuste puhul, selleks, et näidata, et need on olulised vahendid soolise võrdõiguslikkuse küsimuse edendamisel ning ka vastava, tuleb anda ka vastavat koolitust siin tuleb kaasata sekretäriaat, äh, soolise süvalaienduse võrgustiku esindajad, nii et nemad toetaksid parlamendi saadikuid äh, oluliste ning tõhusate meetmete väljaarendamisel. aitäh teile! Äh. suur aitäh! esimees ütleb, et jätkab rootsi keeles. suur aitäh! suur aitäh teile selle ettekande eest! Äh, aga esimees läheb tagasi inglise keelele. ma arvan, et äh, te tõesti rõhutasite paljusid väga olulisi asju. Äh, väga huvitav on näha, kuidas sinu oma komisjoni niimoodi analüüsitakse, sellepärast et niimoodi saab palju õppida, kui vaadata, kuidas komisjoni väljaspoolt nähakse seetõttu ma leian, et on väga huvitav sellistes uuringutes osaleda ja sealt tulevikuks õppida. mul on mõningaid küsimusi, aga kõigepealt oleksin äh, pidanud andma sõna proua Kornelissenile, sest tema tuli algatus selleks uuringuks ja nüüd esimees üritab jällegi rootsi keeles jätkata. ma olen ka ise kuulnud, et ja tegelikult ma olen kuulnud teilt, et äh, mõnikord me koostame liiga palju arvamusi, ma olen seda argumenti kuulnud. ja ma saan ka aru, mida te sellega silmas peate. aga üks põhjus, miks me neid arvamusi nii palju koostame, on see, et teised komisjonid lihtsalt ei arvesta soolise võrdõiguslikkuse aspektiga. nii et, et me lihtsalt oleme sunnitud äh, neile kuidagimoodi pinda käima ning äh, õpetama neile, kuidas sellistesse küsimustesse tuleks suhtuda. ma ei tea, kas te oma uuringus seda aspekti käsitlesite, aga väga paljud soolise süvala, võrdõiguslikkuse süvalaiendamisega seotud muudatusettepanekud, mida me esitasime, omavad üsna suurt mõju. ja äh, nendega arvestavad tavaliselt need komisjonid, kus soolise võrdõiguslikkusega üldiselt asjad korras on ja tegelikult need on need komisjonid, eh, keda me ei pea tagant utsitama, eh, sellepärast et nad saavad isegi üsna hästi hakkama. ja nad eh, üldiselt ka arvestavad rohkem meie muudatusettepanekutega, sest nad on meiega samal lainepikkusel, aga eelarvekomisjon, see on suur probleem Äh, sellepärast et äh, need äh, tekstid, mis koostatakse, näiteks mis puudutavad Lissaboni lepingut või mida iganes, seal on selgelt kirjas, et kõikide poliitikate aluseks peab olema soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine ja see on kõik väga hea, aga selleks on vaja ka vahendeid, kui me tahame, et need põhimõtted ka ellu rakenduksid siis äh, veel soolise neutraalsuse äh, küsimus eelarve vallas. eelarve tegelikult ei toimi niimoodi, eelarve ei ole sooliselt neutraalne ma arvan, et me peaksime tegema palju rohkem selleks, et äh, eelarvekomisjoni esindajad soolise, sooliste küsimustega rohkem arvestaksid. aga nüüd tahaksin anda sõna proua Klivetile. suur aitäh minu jaoks oli äärmiselt oluline täna siin kohal olla ja kuulata teie ettekannet, äh, kuigi see ettekanne on loomulikult ka trükis ilmunud ja loomulikult me analüüsime seda, aga väga oluline oli kuulata just otse seda, mida teil öelda oli. Äh, tahtsin tegelikult kõnelda paljudest asjadest, aga tahaksin ühte asja küsida kas te olete üritanud ka alla, aru saada, milline on meeste roll soolise võrdõiguslikkuse küsimustes? meie komisjoni esimees on mees ja minu arvates on see väga hea. aga milline on teie arvates meeste ja naiste partnerluse roll soolise võrdõiguslikkusega küsi-, võrdõiguslikkuse küsimustega tegelemisel? teiseks, te ütlesite, et on komisjone, mis unustavad ära soolise mõõtme Nemad leiavad, et äh, sooga seotud küsimused jäävad äh, nende pädevusest välja, aga tegelikkuses peaksid nad äh, neid probleeme, millega nad tegelevad an, analüüsima ka soolisest vaatevinklist, nad peaksid seda tegema automaatselt. kas te, kas teil oleks mõningaid soovitusi kõigile Euroopa Parlamendi komisjonile, et nad ei unustaks ära äh, et äh, kõik need asjad, mida nad arutavad, kõik need otsused, mida nad langetavad, äh, mõjutavad äh, võrdselt nii mehi kui naisi ning meeste ja naiste vahel on erinevusi. ning viimane küsimus, kas teil on mingi strateegia, kuidas seda kõike edastada? ma ei tea, võib-olla see läheb liiga kaugele, mida ma ütlen, aga ees seisavad Euroopa Parlamendi valimised aga kas näiteks oleks äh, võimalik saata Euroopa äh, äh, liikmesriigi, liidu liikmesriikide erakondadele kirjad, kus öeldakse, et tuleks arvestada ka sellega, kes on need kandidaadid, keda te Euroopa Parlamenti saadate, kas te olete ka soolise mõõtmega arvestanud? sellepärast et kahjuks on liiga vähe inimesi, kes selliste küsimuste vastu huvi tunnevad sellepärast et kui sellele tähelepanu ei pöörata, siis tekib olukord, kus väga paljud Euroopa Parlamendi kolleegid leiavadki, et need naiste küsimused no, ongi sellised naiste küsimused ainult. aitäh, veel kolm inimest on sõna soovinud ma palun, et te teeksite võimalikult lühidalt, nii et, et me suudaksime ammendada ka teised päevakorrapunktid. aga proua Lulling järgmisena, palun. aitäh, eh, juhataja, ma vabandan, et ma natukene hiljaks jäin, aga ma tõin siia külastajate grupi ning eh, ma siiski kuulsin osa eh, sellest ettekandest, ma võin öelda, et ma olen pisut üllatunud, sellepärast et Äh, minu arvates on see üsna veider, et Euroopa Parlamenti, äh, mis valitakse äh, juba tuhande üheksasaja seitsmekümne üheksandast aastast otse, keegi, kes ütleb meile, kuidas me peame oma tööd korraldama. mina olen selle komisjoni liige sellest ajast saadik, kui see komisjon on olemas olnud. ma Äh, äh, olen äh, siin juba tuhande üheksasaja viiekümne viiendal aastal koostanud raporti, siis veel Naisõiguste Komisjoni ei olnud. koostasin oma esimese raporti, mis käsitles emaduse kaitset. see oli minu esimene soovitus, see oli siis kuuekümne viiendal aastal ning ma olen olnud ka teiste komisjonide liig-, liige, olen majandus- ja rahanduskomisjoni liige, põllumajanduskomisjonis olen olnud. Te ütlesite, et, et komisjonid ei arvesta äh, soolise võrdõiguslikkuse küsimusega, aga see ei ole tõsi. Äh, üsna hiljuti äh, kulutasime me majandus- ja rahanduskomisjonis tunde sellele, et arutada naiste määram-, naise määramist Euroopa Keskpanga juhatusse, me viivitasime minu koduriigi esindaja ametisse nimetamisega, sellepärast et ta ei olnud naine. me äh, arutasime seda asja väga põhjalikult, ma olen olnud ka põllumajanduskomisjonis ja ma pean ütlema, et me oleme koostanud palju raporteid naiste olukorra kohta põllumajandussektoris ning mina olen äh, ka esitanud nõudmisi ja koostanud resolutsioone näiteks äh, selle kohta, mis äh, puudutab võrdset kohtlemist, naiste ja meeste võrdset kohtlemist ja nende partnerite võrdset kohtlemist, selleks, et neid tõesti võrdselt koheldakse ja hiljuti ma koostasin ka raporti, mis on juba vastu võetud, see puudutas võrdset kohtlemist Eh, meil õnnestus eh, ministrite nõukoguga saavutada see, et et tuleb tagada sotsiaalne kindlus eh, ka siis partneritele, kes, nende inimeste partneritele, kes töötavad põllumajandussektoris. niisiis, minu arvates ei ole vaja lahtisest uksest sisse murda. ma võin teile öelda, et algusest peale olen ma, oleme me siin naisõiguste komisjonis väga hästi äh, osanud äh, oma võimalusi ära kasutada, võib-olla äh, meil ei ole olnud nii palju neid algatusraporteid, siis ei olnud need veel nii moes nagu täna, aga öelda, et Euroopa Parlament sellest ajast saadik, kui ta olemas on, ei ole tegelenud naiste õigustega ei ole selle probleemiga tegelenud, see lihtsalt ei ole tõsi. mina äh, võin äh, teile kinnitada, et see ei ole tõsi, sellepärast et mina olen koostanud üsna palju raporteid ja resolutsioone ja algatusraporteid äh, kuuekümne viiendast aastast alates just nimelt selleks, et edendada võrdset kohtlemist ning ei maksa niimoodi käituda, et nagu Euroopa Liit üleüldse võrdse kohtlemisega ei tegele juba seitsmekümne viiendast aastast saadik, on meil olemas seadused, me oleme vastu võtnud üksteist direktiivi, mis puudutavad võrdset kohtlemist igas valdkonnas jah, loomulikult äh, saab äh, asju parandada, me loomulikult äh, ei oleks saanud parandada näiteks emaduse kaitset, kui me ei oleks parlamendis vastu võtnud seda raportit, mille teemal nõukogu ei soovinud meiega kõnelda. me peaksime keskenduma sellele, mis on tõesti oluline, näiteks meil on olemas ka direktiiv mis puudutab vanemapuhkust. sotsiaalpartnerid eh, on eh, arutanud meiega seda eh, direktiivi, jah, loomulikult me peame seda asja edendama, aga ei saa käituda niimoodi, nagu Euroopa Parlament ei ole üleüldse tegelenud selliste probleemidega. on lihtsalt veider tulla siia kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja öelda meile, kuidas me peame oma tööd korraldama Äh, siin majas on ka neid inimesi, kes teavad, kuidas töötada. aitäh. Äh, ma ei kuulnud kedagi ütlevat, et meil ei ole siin mingeid edusamme olnud. Äh, aga järgmisena proua Hanipool, palun. aitäh. aitäh Äh, selle ülevaate eest, see oli väga huvitav ja mulle tundub, et sellest on ka väga palju kasu. ma loodan, et see tõesti ka trükitakse ja jagatakse välja, sellepärast et minu arvates on see meie jaoks väga väärtuslik dokument me oleme rääkinud äh, siin komisjonis soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisest väga pikka aega ja proua Lullingul on selles osas õigus. ma arvan, et teie Äh, ettekanne näitas, et me oleme teinud edusamme, aga me pole siiski äh, saavutanud kõike, mida oleksime soovinud saavutada ja see on väljakutse. Äh, väljakutse, kuidas me neid küsimusi edasi arendame. loomulikult väga Äh, väga palju on seotud tööhõivega, äh, aga äh, selline lähenemine on võib-olla paratamatu, arvestades seda, mis Euroopa Liit teeb. me ise alati rõhutame, kui oluline on tööhõive. aga see, mida te ütlesite eelarve kohta, tegi tõesti muret. kõik see näitab, et meie sõnum tõesti ei jõua kohale. me üritame siin komisjonis kõnelda soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisest, meil on olnud algatusi. me oleme teinud küll mõningaid edusamme, aga mitte piisavalt. me ei ole äh, tõesti suutnud seda saavutada, mida peaksime. mina tahaksin teada, kuidas esimeste konverents selle kõigega seotud on ja kas äh, me peaksime mõned äh, küsimused ka nende ette viima. Äh, kas peaks mõned küsimused viima sellele tasandile? ja võib-olla peaks asjadega tegelema ka fraktsioonide tasandil, sest mulle tundub, et äh, selle organisatsiooni mõned tasandid on sellest ettekandest välja jäänud. ja ma tõesti, võib-olla jääb mulje, et nendes valdkondades midagi eriti ei to toimugi võib-olla pidades silmas järgimist eh, mandaati, võiks seda teha. Eh, võib-olla peaks välja töötama mingi strateegia, sest mulle tundub, et see, mida me siiani oleme teinud, on hea, aga see on kuidagi laiali valgunud. niisiis, eelarvekomisjon on kindlasti üks valdkond, millele peaksime keskenduma ning ma arvan, et eh, tõesti, eh, sellest oleks kasu, kui me asjaga edasi tegeleksime, et me seda lihtsalt siiapaika ei jätaks, vaid eh, vaataksime ka, kuidas me saaksime mõningaid nendest soovitustest ellu rakendada. aitäh. proua Estrela on järgmisena kõnelejate nimekirjas. aitäh. Eh, suur aitäh selle ettekande eest Eh, tahaksin korrata seda, mida eh, minu kolleegid juba on öelnud, eh, need kolleegid, kes tänasid teid selle väga põhjaliku ja väga olulise uurimuse eest. sellest on tõesti väga palju kasu. sest et minu arvates on ekspertide vaatevinkel selline, mis alati poliitikute omaga ühte ei lange ja see aitab meil tegelikkust paremini mõista loomulikult ähm, on ka meil oma roll mängida selles väga keerulises maailmas. Äh, lisaks sellele, et me langetame lihtsalt poliitilisi otsuseid. Äh, äh, sellest uuringust on selgeks saanud, et probleem ei ole veel kuhugi kadunud asi on ikka veel seotud mõttelaadiga, väga palju on eelarvamusi, stereotüüpe ning isegi poliitilisel tasandil on meeste ja naiste võrdle kohtlemine äh, võimalik ainult siis, kui selle nimel võidelda. ja äh, seda tehakse lihtsalt sellepärast, et nii tundub poliitiliselt korrektne, mitte et ollakse selle õigsuses veendunud kui äh, vaadata, mis praktikas toimub, siis äh, tihtipeale pole mingit äh, seost sõnade ja tegude vahel. tulles nüüd selle uuringu enda juurde, mul on mõned küsimused, mida tahaksin teile esitada. kõigepealt üks oluline küsimus jah, me oleme praegu silmitsi finantskriisiga, mis tähendab, et need erinevused meeste ja naiste vahel on veelgi selgemaks muutunud. näiteks tööhõive vallas, samuti palgalõhe vallas, mis on kasvanud. minu küsimus oleks järgmine kas teie oma kogemuste põhjal, arvestades neid uurimusi, mis te olete läbi viinud ja eriti seda, kas on võimalik järeldada, et, et sellel kõigel on negatiivsed tagajärjed, et kriisil on negatiivsed ka, tagajärjed soolisele võrdõiguslikkusele? kas kriis on soolist võrdõiguslikkust negatiivselt mõjutanud? minu järgmine küsimus kas äh, võime järeldada, et naised on vähem kaasatud otsuste langetamisse Euroopa Liidu institutsioonides ja ka Euroopa Parlamendis. ning kas see mõjutab kuidagi ka meie kodanike igapäevaelu? proua Lulling äh, jäi hiljaks ja ta ei kuulnud suurt sellest uuringust, aga ma olen täiesti kindel, et me kuuleme ka teisi sarnaseid kommentaare. nagu ma ütlesin, proua Luling ei olnud kohal, kui uuringut tutvustati. aga tahtsin äh, samuti kõnelda naiste võrdõiguslikkuse küsimustest. ei ole mingit mõtet, kui naised lihtsalt viitavad omaenda kogemustele ning äh, ründavad teisi naisi. näiteks äh, siin komisjonis me oleme koostanud palju olulisi raamatuid, näiteks minu ra, raporteid, näiteks minu raport äh, emaduspuhkuse teemal, mis võeti vastu väga suure häälteenamusega äh, nii et, et me ei saa öelda, et äh, tegemist on äh, raportiga, äh, mis ei ole kuhugi viinud, selle raporti on parlament vastu võtnud. jah, nõukogul võib-olla on teised prioriteedid aga minu arvates peaks asi olema siiski teisiti, sellepärast et Euroopa Parlament on rahva poolt otse valitud ja nõukogu ei ole. teisisõnu, kui äh, nõukogul äh, on mingi teine lähenemine elule, no siis hästi, see võib olla Rahvapartei lähenemine, aga meie oleme mures naiste pärast, perede pärast, laste pärast. ning äh, selle kümne aasta jooksul, mis mina olen Euroopa Parlamendi liige olnud ja samuti selle komisjoni aseesimees, pean ma küll kaebama selle üle, et mõnikord naised on võrdsuse küsimustes kasutumad kui mehed. aitäh ja nüüd annaksin sõna uuesti meie külalisele, et ta saaks nendele küsimustele vastata ja ma palun, et te teeksite lühidalt, sest meil on veel mitmed teised punktid päevakorras jah, äh, teen lühidalt. kõigepealt äh, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine on äh, väga raskesti teostatav. ma arvan, et see, mis parlamendis on tehtud aastate jooksul, on olnud väga oluline. see on, parlament on üks kõige edasijõudnumaid institutsioone selles küsimuses meie ei öelnud äh, oma uuringus, et mitte midagi pole tehtud, me tõesti pühendasime terve peatüki sellele, et äh, mainida, mis on saavutatud ja rõhutasime, kui oluline on parlamendi roll soolise võrdõiguslikkuse süvelaiendamisel, aga samas tahtsime pakkuda ka siis pilguheitu väljaspoolt äh, tahtsime näidata, millised on mitmed olulised küsimused mida võiks kaaluda selleks, et äh, olukorda parandada. me üritasime äh, juhtida tähelepanu mõningatele probleemidele ja teie ülesanne on otsustada, mida nendega ette võtta, kas need panevad teid kuidagi mõtlema selle üle, kuidas olla veelgi tõhusamad, kui te praegu olete niisiis need soovitused, mis olid minu ettekande lõpus, on lihtsalt äh, mõningad probleemidele nimekirjad ja, ja soovitused, mida siis teha üks nendest küsimustest oli see, et tuleks olla selektiivsem, tõepoolest soolise võrdõiguslikkuse küsimused on mõnedes valdkondades vägagi arvesse võetud, teistes aga palju vähem ning arvestades neid väärtuslikke ressursse, inimressursse, teid ja rahalisi ressursse, ei ole võimalik kõigega tegeleda seega tõenäoliselt tuleks valida mõned valdkonnad, kus on tehtud väga vähe ja kus te saaksite olla tõhusamad see võib-olla oleks üks viis, kuidas edasi liikuda. teavitamine on samuti väga oluline tegu äh, äh,, küsimus, tuleb välismaale näidata, mida olete teinud, me viisime äh, läbi äh, uurimuse ka Euroopa Parlamendi meediategevusest soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ja seda, mida tehakse, ei ole just palju nii et, et võib-olla see on ka üks oluline küsimus, milles võiks midagi ette võtta. meeste roll on samuti oluline, kui saate mehi kaasata soolise võrdõiguslikkuse küsimusega tegelema on üha selgem, et kui me tahame, et Euroopas oleks majanduslik kasv ja sotsiaalne kasv, siis me peame naisi palju rohkem kaasama, sellepärast et muidu jääme seisma ja kõik teised riigid lähevad edasi. aga meie jääme seisma sellepärast, et me lihtsalt ei kaasa poolt elanikkonnast ning pool elanikkonnast on tegelikult praegu, see pool elanikkonnast on praegu juba väga hästi haritud, nii et, et tegemist on ressursside raiskamisega, kui me ei kaasa neid poliitilistesse, sotsiaalsetesse ja majanduslikesse protsessidesse. kriis siiamaani on kriis tabanud rohkem mehi kui naisi, aga nüüd, kui toimuvad eelarvekärped, siis on oht, et kõik eh, teenused, eh, eh, teenuseid kärbitakse ja need asjad langevad uuesti naiste õlule. see on väga suur oht. ja me peame hoolitsema selle eest, et selline asi ei juhtuks. poliitiline esindatus on samuti väga oluline Itaalias mõni päev tagasi hääletas parlament äh, vahendi vastu, mille eesmärgiks oli toetada soolist võrdõiguslikkust äh, valimisnimekirjade ettevalmistamisel. Äh, tegemist oli siis otsuse ja, ja kõikidest erakondadest mehed hääletasid selle otsuse vastu sellised küsimused on väga olulised ka Euroopa Parlamendi valimiste kontekstis oleks äärmiselt oluline, et oleks vahend, mis tagab võrdse esindatuse, meeste ja naiste võrdse esindatuse parlamendis. esimeste konverentsi roll selles osas ähm, on meil äh, raportis mõningaid soovitusi, meile tundub, et ka sellel tasandil tegutsemine on väga oluline ja asjaolu, et Naisõiguste komisjonil on mehest esimees, on väga hea, sellepärast et teised komisjonid aktsepteerivad teda rohkem. tahaksin öelda, et te olete teinud väga head tööd ning ma loodan, et järgmise ametiaja jooksul te sellel teel jätkate ja te jätkate seda tubli tööd, mida olete teinud, aitäh! So... aitäh, aitäh selle suurepärase ettekande eest ning me tegeleme selle uuringuga kindlasti põhjalikumalt. ja ja tõesti, teil on võib-olla õigus, et mehed kuulavad mehi rohkem kui naisi ja see on tõesti kahetsusväärne. aga tahaksin äh, veel kord rõhutada, et äh, siin kritiseeriti seda uuringut. Äh, selle te uuringu tellis meie poliitiline osakond, sest me tahtsime rohkem teada, kuivõrd tõhus on meie komisjon nais, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise küsimustes. nii et, et me soovisime seda uuringut ning seetõttu on ka mõistlik, et teie siin olete, seda uuringut tutvustate ja äh, minu arvates on väga tore, et tulevad inimesed väljaspoolt ja räägivad meile nendest asjadest ja loomulikult selle uuringuga me võime teha, mida tahame, aga mul on väga hea meel, et te täna siin olite ja see uuring on tõesti väga oluline, nii et, et suur aitäh teile! ja nüüd läheme siis edasi järgmise päevakorrapunktiga, punktiga number üheksa, see on äh, ÜRO elanikkonnafond, äh, maailma elanikkonna olukord me otsustasime siia kutsuda siis äh, Rahvastikufondi direktori Brüsseli büroost, et ta tutvustaks meile olukorda, meil on väga hea meel, et te siin olete. ma tean, et teil on ainult kümme minutit ettekandeks aega nii et, et väga hea, et te siia tulite. ja see, millest te räägite, on ka meie tööga seotud, nii et, et aitäh, et siia tulite ja peatselt saate sõna Thank you, chair. Äh, suur tänu, härra esimees, austatud äh, parlamendiliikmed, kallid kolleegid. täna on maailmas äh, kuussada miljonit tüdrukut, üle viiesaja miljoni nendest elavad arenguriikides tüdrukute võimalused ja valikud äh, tütarlapse põlves mõjutavad seda, kas nad täiskasvanueas on aktiivsed, võimekad kodanikud, nad saavad investeerida niimoodi endasse, oma perekondadesse ja kogukondadesse, aga varane rasedus üsna tihti seab ohtu nende hariduspotentsiaali ja võtavad, võtab ära, röövib neilt parema tuleviku Äh, Euroopa, vabandust, Maailma Rahvastikufondi ähm, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta raporti nimeks on emadus ja äh, äh, vabandust, emadus lapsepõlves ja keskendub siis tüdrukute valikuvõimalustele ja keskendub sellele, et mida teha selleks, et kasvavat trendi ähm, ümber pöörata. see rajaneb ka äh, ICPD äh, ülemaailmsele raportile pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat, see on esimene selline raport äh, väljakutsete kohta Program of Action raames, mis võeti vastu Kairos peaaegu kakskümmend aastat tagasi. ma tahaksin oma tänases ülevaates keskenduda äh, Äh, siis äh, lapse, emadusele lapsepõlves, kasutades äh, nende raportite andmeid. emadus lapse eas on globaalne probleem ja mõned faktid. arenguriikides sünnitab igal aastal seitse koma kolm miljonit alla kaheksateist aastast, seitse koma kolm miljonit nendest seitsme sellest, sellest seitsme koma kolmest miljonist kaks miljonit on nooremad kui viiteist aastat ja üheksakümmend protsenti nendest äh, on äh, abielus äh, sünnitatud lapsed, see tähendab seda, et tütarlapseeas emaks saamine on seotud varase abiellumisega. lapsabielud tähendavad nende tütarlaste jaoks seda, et väga kiiresti lähevad nad üle seksuaalsuhetele ja nad on tihti abiellus palju vanemate abikaasadega. kui praegused trendid jätkuvad, siis aastal kaks tuhat kakskümmend on meil sada nelikümmend kaks miljonit äh, tüdrukut, kes abielluvad enne kaheksateistkümnendat eluaastat. igal äh, pool maailmas äh, puudutab see probleem just nimelt vaesestunud ja vähem haritud ja maapiirkondade Äh, noori tüdrukuid äh, kui äh, rikkamaid piirkondi. Need tüdrukud, kes on pärit etnilistest vähemustest või marginaliseeritud ühiskonnagruppidest, on need, kellel on väga vähe juurdepääsu seksuaalkasvatusele ja on sellepärast eriti ohus kuigi äh, äh, maailma rahvastiku aruanne näitab seda, et äh, see on, probleem on suurem arenguriikides, on siiski ka arenenud riikides väga palju probleeme sellega, arenguriikides on kuussada kaheksakümmend tuhat sellist sünnitust aastas siin nüüd te näete kaarti, siin on toodud ära protsent varastes kahekümnendates äh, naiste kohta, kes ütlevad, et nad sünnitasid enne kaheksateistkümnendat eluaastat. Äh, punasega on siis need riigid, kus äh, nende tütarlaste hulk on üle kolmekümne protsendi ja kahekümne, kolmekümne protsendi vahel on see oranž värv ja näete, et neid on rohkem Sahara aluses Aafrikas ja Aasias kollasega on märgitud äh, need riigid, kus see protsent on kümme kuni üheksateist ja punased on alla äh, kümne protsenti ja halliga on täiesti need riigid, mille kohta meil andmeid ei ole. vaatame nüüd, mida tähendab siis äh, rasestumine teismeeas. kui tütarlaps jääb rasedaks või saab lapse, siis on ohus tema tervis, haridus, sissetulekupotentsiaal ja tema terve tulevik, mis võib ta võimalikult panna vaesuse lõksu. ja üsna tihti kanduvad need probleemid üle ka lastele, lapsed alustavad oma elu ebasoodsamas olukorras, mis viib järjest enam marginaliseerumise, tõrjutuse ja vaesuseni. ja Äh, sellega kaasnevad kulud kanduvad äh, kaugemale kui lihtsalt äh, see tüdruk ise. seda kulu peavad kandma tema perekond, kogukond ja isegi riigi majandus. ja loomulikult varased rasedused tähendavad nii tüdrukutele kui ka lastele terviseriske viieteist kuni üheksateistkümne aastaste tütarlaste seas on arenguriigis rasedus ja sünnitus peamised suremuse põhjused. seitsekümmend tuhat äh, tütarlast sureb igal aastal ja see on äärmiselt traagiline, kuivõrd need surmad on enamalt jaolt ennetat-, ennetavad. kui me võrdleme äh, noori naisi kahekümnendates, siis me näeme, et äh, terviseriskid on teismeliste seas palju suuremad seda eriti Sahara aluses Aafrikas ja, ja Lõuna-Aasias Need äh, teismelised, kes rasedaks jäävad, on tihti pärit vaesematest äh, perekondadest ja on ka alatoitunud. üks kuni üks kahest äh, tütarlapsest arenguriikidest kannatab aneemia all ja sellega kaasnevad väga tõsised riskid nii sünnitusel kui ka raseduse ajal. nii et varane rasedus mõjutab ka loomulikult imikuid surnud sündinute ja imikute surevuse hulk äh, on märksa kõrgem äh, kui kahekümnendates äh, naiste puhul ja üsna tihti on nais- on laste sünnikaal ka palju väiksem kui kahekümnendates aastates sünnitanud naiste laste kaal kui tüdrukud jõuavad äh, teismelise ja noorema täiskasvanu ikka, nende vajadus seksuaalse ja reproduktiivse tervise teenuste järgi tõuseb vägagi kiiresti ja kui ei ole juurdepääsu informatsioonile, siis see loomulikult mõjutab ka tervise äh, olukorda ja mõjutab vanane rasedus ka tütarlaste haridust. väga paljud langevad koolist välja, äh, kas siis sellepärast, et nad on sunnitud abielluma või äh, perekonna või kogukonna surve on selline või on asi lihtsalt selles, et koolid ei luba rasedaid äh, tüdrukuid koole või nad ei suuda tagasi pöörduda ja niimoodi peatub haridus lõplikult. Eh, isegi nendes koolides kus lubatakse tüdrukud eh, tagasi kooli pärast sünnitust eh, on nende hulk väga väike kes kooli tagasi läheb ja mida kauem tüdruk aga nii ka ju poiste puhul on koolist puudu seda väiksema tõenäosusega nad sinna tagasi pöörduvad teisalt tüdrukud kes on koolis kauem ka rasestuvad vähem tõenäoliselt haridus äh, valmistab tüdrukuid ette töökohtadeks ja elatise teenimiseks, tõstab nende enesehinnangut ja nende staatust äh, kogukondadest ja annab neile parema võimaluse enda elu eest võidelda. Äh, haridus ähm, vähendab ka lapse abielude hulka ja lükkab edasi lapse saamise aega kirjaoskus on samuti seotud äh, madalamate äh, teismeliste abielumääradega ning äh, tähendab ka üldiselt madalamat viljakust ja see aitab sünnitused turvalisemaks muuta ja lisaks sellele on varase rasedusel ka inimõiguste mõõde kuivõrd on saavutatud edasiminekuid soolise võrdõiguslikkuse osas väga paljudes riikides on naised üsna paljudes riikides siiski väga piiratud oma tegevuses ja mitte üheski riigis maailmas ei ole naised täiesti võrdsed majanduslikult, sotsiaalselt ja poliitiliselt meestega, vaatamata sellele, et järjest rohkem on seadusandlust kahjuliku praktika vastu on laste abielud ja naiste suguelundite sandistamine äh, jätkuvalt äh, igapäevane paljudes riikides. kahe tuhande kümnendal aastal oli sada viiskümmend kaheksa riiki, kus äh, kaheksateistkümnes eluaasta oli legaalne abiellumise aasta, kuid kolmandik naistest, kes on praegu kahekümnendates kuni kahekümne, kahekümne kuni kahekümne nelja aasta vanuses arengu riikidest ütlevad, et nad on abielus või äh, püsivas suhtes äh, olnud juba ka enne kaheksateistkümnendat aastat ja kaksteist protsenti isegi enne viieteistkümnendat aastat. ja üks kolmest äh, naisest maailmas on kannatanud füüsilise või seksuaalse vägivalla all ja seda enda kõige intiimsema partneri käe läbi Äh, soopõhine vägivald äh, on jätkuvalt üks kõige suuremaid inimõiguste rikkumise vorme maailmas, see tekitab äh, ähm, eluaeg kestvat ebaturvalisust ja läheb väga palju ja, ja selle eest makstakse väga kõrget hinda, kui tüdrukud ei saa käia koolis ähm, sellepärast, et nad on last ootama jäänud või peab oma laste eest hoolitsema, siis võetakse temalt tema õigused ära ja tema autonoomsus ja potentsiaal langeb oluliselt. kui me tegeleme, me peame lähenema sellele asjale maailma tasandil selleks, et tagada rahvusvaheline normatiivne raamistik, mis nõuab seda, et valitsused astuksid samme selleks, et tüdrukud saaksid elada elamisväärset elu, kus neil oleks õigused tervishoiule, haridusele ja vabadusele ja ka majanduslikud mõõtmed võivad olla varasel rasedusel. me nägime seda, kuidas see võib mõjutada tüdrukute haridusteed ja sissetulekupotentsiaali, aga need mõjud lähevad kaugemale, laiuvad, laienevad kogukonna ja, ja riigi tasandile. näiteks eh, vaestes riikides on tervishoiu eh, struktuurid niikuinii surve all, kui me lisame sinna ebaturvalised äh, abordid, siis see tähendab lisakulusid. investeeringud, mis annavad jõudu tütarlastele, võib tuua pikaajalises perspektiivis äh, tütarlastele ja peredele suuri tulusid. kui me lükkame edasi sünnitusea, siis see annab võimaluse ja investeerime tütarlastele, siis need, siis sellest lõikavad need tütarlapsed kasu nii oma tervise, oma laste tervise pealt, eh, nende sotsiaalne heaolu paraneb, aga paraneb ka nende perede sotsiaalne heaolu. investeeringud, mis eh, jõustavad naisi, tütarlapsi, eh, on kasulikud tervele majandusele, vastupidiselt sellele, kui me ei investeeriks, selle kulud oleksid väga kõrged, näiteks eluaegsed kulud äh, varaste sünnituste puhul, kui me vaatame näiteks seda, et kui palju siis sellised noored emad oma elu jooksul üldse teenivad. mida nüüd siis teha? Äh, nende äh, tütarlaste heaks ja koos nendega on vaja kõikehõlmavat lähenemist selleks, et võimalusi ja elusid tütarlastele parandada. valitsused peaksid võtma vastu siseriiklikud seadused, kus abielu Äh, iga tõstetaks kaheksateistkümne aasta peale ja võetaks vastu meetmeid naiste noorte naiste õiguste kaitsmiseks ja tuleb vältida lapse abielusid tuleb investeerida ka tütarlaste haridusteesse äh, noorukeid äh, tuleb varustada eakohase seksuaalharidusega ja neil peab olema võimalus oma tervist terve eluea jooksul kaitsta kuid infost ja harimisest ei piisa meil on ka vaja äh, kõrgekvaliteetseid reproduktiivtervishoiuteenuseid äh, mis oleksid äh, ka noorukitele nii poiss kui ka tütarlastele kättesaadavad et nad saaksid langetada teadlikke valikuid ja tehes seda tervelt see tähendab seda et ähm, tuleb koolitada ka tervishoiuteenuse pakkujaid Äh, just nimelt tütarlastele suunatud teenuste puhul selleks et vältida igasuguseid stigmasid mis kaasnevad praegu üsna tihti kui tüdrukud pöörduvad meditsiini poole tuleb võtta meetmeid ka selleks, et äh, soorollide osas äh, suhtumist muuta ja võrdõiguslikkuse osas suhtumist muuta ja selleks, et vältida seksuaalset kuritarvitamist ja vägivalda. selle kõige aluseks on see, et tütarlaste väärikust tuleb kaitsta. üsna tihti süüdistatakse just nimelt tüdrukut selle eest, et ta rasedaks jääks reaalsuseks on see, et äh, üsna tihti ei ole emadus lapsepõlves äh, mitte valik erinevate valikute vahel, vaid asi selles, et tüdrukutel ei olnudki mingisugust muud valikut ja nad ei ole ise selle üle mingisugust kontrolli omanud. ma juba ütlesin, äh, et koostati raport siis ICPD kahe tuhande neljateistkümnenda Äh, aasta järgsete väljakutsete kohta ja see on seotud siis üheksakümne neljandal aastal äh, vastu võetud tegevuskavaga. koondatud on andmed saja seitsmekümne kuuest riigist, viidi läbi üleeilne uuring ja riigid vastasid siis sellele uuringule ja see koondab endas äh, siis selle uuringu tulemused, aga lisatud on sinna ka vabakondade ja akadeemikute poolne panus. peasekretäri raport selle äh, ülemaailmse raporti kohta on ka siin sissepääsu kõrval laudadel ja see raport tuleb äh, rahvastiku ja arengu komisjoni kohtumisele arutelule, see leiab aset aprillikuus. aga aja huvides siis ma ei lasku erinevatesse uuringu tulemustesse, kuid räägiksin ühest väga olulisest asjast. nimelt äh, uuringu tulemused näitavad seda, et mõnedes valdkondades on saavutatud suurt edu, üks näiteks äh, vaesuse vähendamine nende seas. Nende inimeste hulk maailmas, kes elavad äärmuslikus äh, vaesuses, on äh, aja jooksul nüüd siis poole võrra vähenenud, kuid palju teistes valdkondades ei ole saavutatud antud lubadusi ja tööd on veel palju teha. ja nüüd ma jõuan oma viimase slaidini, teil on kindlasti hea meel selle üle ja ICPD tegevuskava äh, ja see on ka üks selle uuringu tulemusi olnud, on küll oluliselt panustanud äh, tõelise edu saavutamisele naiste ja tütarlaste nimel, on ja et näiteks sureb järjest vähem ähm, Äh, rasedaid naisi ja naisi sünnitusel ja et rohkem äh, naistel on juurdepääsu haridusele, töökohtadele ja poliitilisele kaasatusele ja tüdrukud käivad rohkem koolis, ei ole kõigil juurdepääsu võrdselt. Äh, vaesemates riikides, aga ka rakkemates riikides on emade surevus, laste surevus, las- ähm,, lapse harielud ja äh, teismeliste rasedused äh, ja naiste üldine tervislik olukord siiski muret tekitav ja vähe on saavutatud edu üheksakümne neljandast aastast ja selge sõnum on see, et me ei suuda saavutada oma eesmärke, kui me ei investeeri ebavõrdsuse ja diskrimineerimise väljajuurimisele, mis kõige vaesemaid ja kõige marginaalsemaid kõige äh, valusamalt loob. tegemist on praegu kriitilise aastaga rahvastiku ja arengu osas selleks, et äh, jõustada naisi ja tagada nende inimõigused, see on väljakutse, mis on meie kõigi ees, valitsuste, parlamentide, Euroopa Liidu, ÜRO ja vabakondade eest, kuidas tagada see, et globaalsed protsessid ähm, äh, rahvastiku ja arengukomisjoni töö aprillis ja ÜRO äh, peaassamblee eriistung septembris, kõik panustaksid sellele, et äh, äh, naisküsimused jõuaksid meie päevakordades olulisemale kohale ja et meil oleks ka tegevuskava pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat. valitsused mängivad väga olulist rolli äh, ka ülevaateprotsessis, nemad peavad võtma liidri rolli, tagamaks selle, et andmed, mis on kogutud, rakendataks ka poliitikatesse. Euroopa Liidu poolt võetud seisukohad Äh, tegevuskavaks äh, siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järel on kindlasti võtmetähtsusega. kui me teeme koostööd, siis me saame tagada seda, et seksuaal- ja reproduktiivtervise äh, ja õigused, sooline võrdusõigus, noorukite õigused ja noorsugu ja mittediskrimineerimine esinevad nii, nagu nad peavadki esinema, et nad on jätkusuutliku arengu peamised mootorid ja need on pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat järjest olulisemad ja Äh, sümboolne on ka see, äh, et äh, ma esinen just meie naiskomisjoni viimasel kohtumisel selle mandaadi ajal. see, see komisjon on väga palju ära teinud selleks, et naiste ja tütarlastega seotud küsimused on pidevalt päevakorras Euroopa Liidus. suur tänu! meie tööd juhib rahvusvahelis-, juhivad rahvusvahelised konventsioonid ja rahvusvaheline koostöö, nii et meil on väga hea meel teid siin näha täna hommikul saabusin just äh, tagasi äh, ÜRO äh, komisjoni kohtumiselt ja, ja see teema oli ka arutelul. ma ei taha nüüd kedagi küll tagant kiirustada, aga aeg on peaaegu otsas. proua Morvai on palunud sõna ja veel üks kolleeg on sõna palunud, nii et maksimum kaks minutit on teil kõneaega aitäh, härra esimees. jah. ma tahtsin küsida ka oma poolt küsimuse, mis on väga oluline. meil on siin praegu neli rahvasaadikut kohal. see on küll väga kahetsusväärne ja kuidas meil üldse siis sellises olukorras nii vähe aega on jäänud. väga hea, et ÜRO esindaja on kohal Euroopa Parlamendis äh, ja, ja räägib äh, varase raseduse äh, negatiivsetest mõjudest, mida see tähendab alla kaheksateistaastaste noorte tüdrukute jaoks, kui nad laps, last ootama jäävad. see loomulikult on probleem ja ma olen seal ka nõus, aga me räägime ju tegelikult ainult kolmandatest riikidest justkui teie läbi. Euroopas on täpselt samamoodi asi hull, näiteks eriti Ida-Euroopas, Ungaris romide seas on see väga laialt levinud fenomen. ja põhimõtteliselt on tegemist diskrimineerimisega. Te ei kaitse romide tervist nii palju, kui te kaitsete Aafrikas noorte tüdrukute ähm, tervist. nii et minu küsimus, kas te olete sellega ka tegelenud? kas äh, on mingisuguseid meetmeid, millega peatada see, äh, sellised trendid ka romide seas? kas Äh, on mingis võimalus, et äh, me saaksime tagada olukorra, kus need noored tüdrukud teevad seda, mida peaks sellises vanuses tegema, nimelt koolis käima, õppima, äh, arenema ja et nad oleksid valmis täiskasvanutega oma õiguste eest võitlema. me peame järgmist põlvkonda aitama Pro. proua Hannibal, suur tänu, härra esimees, ma tahtsin ka natukene kommenteerida. asi ei ole sugugi mitte loomulikult probleemiks ainult arengumaailmas. tohutud probleemid on teismeliste rasedustega ka Euroopa Liidus. ja tahtsin keskenduda natukene Ühendkuningriigile, kus olukord on ähm, üks hullemaid, äh, aga natukene asjad paranenud. Äh, ja paranes olukord ähm, pärast valitsuse sekkumist ja see tegelikult kinnitab seda, mis te ütlesite. üheksakümne kaheksandal aastal nimelt me lõime Eh, Ühendkuningriigis eh, sellise katuseüksuse eh, tõrjutuse kohta ja üks teemasid, millega nad tegelesid, oli just nimelt teismeliste rasedused ja seadsid endale teatud eesmärgi, kui palju see peaks vähenema. ja see neil õnnestus, neil õnnestus tohutult vähendada neljakümne protsendi võrra suisa teismeliste rasestumist ja see tähendab äh, seda, et valitsus oma meetmetega saab kaasa aidata, kui seda tehakse piisavalt jõuliselt seda tehti partnerluses kohalike omavalitsuste tervishoiuorganitega haridusasutustega ja nii edasi tagamaks seda et need noored tüdrukud äh, jääksid siiski kooli saaks oma hariduse tee lõpp haridustee lõpuni käia ja töökoha leida kogu see programm oli äärmiselt äh, edukas ja mõjutas äh, väga palju olukorda nii et see on lihtsalt näide selle kohta mida saab teha teismeliste hulk, kes on lapseootel, on Ühendkuningriigis jätkuvalt väga suur, aga, aga olukord on paranenud, nii et see ei ole mitte ainult arenguriikide probleem, vaid, vaid probleem ka siin. annan teile võimaluse nüüd vastata ja ütlen, et mõlemal saadikul, kes sõna võtsid, on õigus. ei räägitud uutest niinimetatud aastatuhande arengueesmärkidest, vaid peaks rääkima hoopis jätkusuutlikest arengueesmärkidest eh, ja, ja tõsi see on, et see pea, need peaksid olema universaalsed, see on otseselt seotud eh, sellega, eh, mis te ütlesite, et see ei ole sugugi mitte ainult arenguriikide probleem, vaid probleem üle terve maailma. aga nüüd on teil siis sõna, proua Steneker. teen lühidalt, suur tänu, väga tabavad küsimused ma rääkisin võib-olla natukene liiga kiiresti tõlgid ka juba kaebasid selle üle üks äh, asi, mis ma tahtsin öelda, et äh, äh, et see ei ole probleemiks ainult arenguriikides, see probleem on seal tõsisem, aga on probleem ka mujal. meil on ka tööstusriikides igal aastal kuussada kaheksakümmend tuhat tüdrukut, kes sünnitavad, nii et teie märkus on täiesti asjakohane. ja veel, mis ma tahtsin öelda Äh, ja see on ka sellel äh, globaalsel ülevaate aruandes ka selgelt sees, äh, võrdsus. on gruppe, näiteks ühiskonnas marginalis-, marginaliseeritud grupid, kus olukord on oluliselt hullem äh, juurdepääsul näiteks tervishoiu ja reproduktiivtervise teenustele kui üldiselt ja üldiselt äh, need äh, statistikas ka need ähm, piirid nagu natukene hägustuvad sellepärast et ei tule välja et ühes või teises kogukonnas on probleem on palju suurem meie mandaat selles organis kus mina töötan on arenguriikide arenguriikide jaoks ja sellepärast ma tihti sellele rohkem keskendun ja ja proua Hannibal see mis teie ütlesite, on väga hea kokkuvõte, äh, riiklikud poliitikad äh, muudavad äh, asju, need ei ole ainult tüdrukutele suunatud poliitikud, poliitikad, mis edu mida edu saadab, ei saa lihtsalt ju öelda, et vot nüüd ei rasestu ju kogu lugu, vaid need peavad olema ikkagi programmid, mis arvestavad kogu ühiskonnaga, tegelevad probleemi alustega ja nii edasi ja, ja kindlasti ma toetaksin seda, et äh, riiklikud poliitikad oleksid jõulisemad selles valdkonnas. suur tänu äh, tulemast ja suur tänu, proua Šteneke, äh, seda ülevaadet esitamast, raport on siin laudadel, nii et võtke kaasa ja ka koduleheküljel ilmselt on see info kõik ülemas ja nüüd viimane päevakorrapunkt viimane punkt on number kümme, erasektori areng, naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine ja mul on väga hea meel kutsuda siia proua Arantxa Gonzalez, kes on Rahvusvahelise Kaubanduskeskuse tegevdirektor, ITC tegevdirektor ja nagu ma aru saan, ÜRO ja ITC teevad koostööd äh, väga tihedalt, kahjuks ei ole teil väga palju aega oma tegevusest rääkimiseks, aga sellegipoolest võib-olla siis äh, lihtsalt on see väikseks äh, peibutuseks järgnevale komisjonile. suur tänu äh, tõlkidele, ütleb härra esimeselt, annate meile kümme minutit lisaaega. aga üle kümne minuti see aeg ei lähe, kui see nii on, siis te võite ükskõik mida tegema minna, sellepärast et kümne minuti pärast tõlketeenus lõpeb kell kaksteist kümme ja see on viimane punkt Please, you have the floor. Thank you very much. aitäh. lubage mul äh, teiega jagada kiiresti sooküsimuste perspektiivi veel ühest äh, ÜRO ametist. tegemist on ametiga, mis püüab toetada VKE-del muutuda rahvusvaheliseks. tegemist on rahvusvahelise kaubanduskeskusega ning ma tahaksin teile täna rääkida naiste mõjuvõimu suurendamisest äh, majanduslikust perspektiivist lähtuvalt ning äh, miks on see nii äh, oluline, sellepärast et nelikümmend protsenti VKE-dest maailmas on naiste kätes ja naised taasinvesteerivad umbes üheksakümmend protsenti oma teenistusest perekondadesse ning kogukondadesse võrreldes meeste puhul neljakümne protsendiga ning VKE-d on ka kõige suuremad panustajad tööhõive suurendamisse. kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks enamik neist töökohtadest on naiste ettevõtete kätes, nii et kui me räägime naiste mõjuvõime suurendamisest äh, majanduslikust perspektiivist lähtudes, siis on tegemist äh, majandusliku valikuga just, äh, miks ma siin täna olen, loomulikult huvitab teid naiste suure mõjuvõime suurendamine, nii et me oleme siin omavahel liitlased. ÜRO on loonud ÜRO naiste võimestamise põhimõtted ja ma tahaksin teile rääkida põhimõttest number seitse, sellest, kus käsitletakse eh, ettevõtete arengut, tarneahelad ning turustamise tavasid, mis võimestavad naisi ja ma tahaksin seda teha, tuues teile näite ülevaate meie tegevusest koha peal ning seejärel esitlen teile nelja soovitust, mida loodan, teie komisjon edendab, kui mitte selle ametiajal jooksul, siis järgmise ametiaja jooksul. see lugu algab naistest, kes kasvatavad kohvitaimi Burundis seitsekümmend protsenti kohvikasvatajatest eh, on seal naised, kes paiknevad eh, tavaliselt eh, kaugetes maapiirkondades, neil on piiratud ligipääs teenustele, neil on piiratud oskused kohvi kasvatamiseks ning neil on piiratud ligipääs võrgustikele, mis lubaks neil kohviga kaubelda. meie omalt poolt töötasime nendega koostöös selleks, et välja tuua need piirangud ning pakkuda ka pikaajalisi lahendusi selleks töötasime äh, rahvusvahelise naiste kohvi alliansiga ning kaasasime erinevaid äh, Uganda, Burundi, Tansaania, Keenia ühendusi selleks, et aidata muuta poliitilisi protsesse ning äh, praktikat selleks, et lubada naistel äh, võimaldada naistel rahvusvaheliselt kohviga kaubelda. selleks äh, töötasime kvaliteediküsimuste kallal, äh, pakendamise sildistamise küsimuste kallal, äh, suureks probleemiks on ka rahastusele ligipääs ning tagame ka seda, et naised pääsevad ligi rahvusvahelistele turgudele. see on see, mida meie amet teeb. millised olid siis need õppetunnid, mida me õppisime Burundis. näiteks ma võin tuua siin peale kohvi veel paljudest teistest sektorist näitest turism, pašmiinad, puuvill, mangod, kuid mis on siis põhilised õppetunnid, mida meie saame teile siin edastada, mis mõjutaks naiste olukorda rahvusvahelisel tasandil. kõigepealt esimene õppetund äh, millest me ka täna hommikul kuulsime, on see, et naisi on vaja süstemaatiliselt kaasata konsultatsioonidesse nende küsimuste osas, mis neid mõjutavad. poliitilisi otsuseid tuleb langetada naiste osalusel ja tuleb nende muresid peavoolustada nii, et me ei langetaks poliitilisi otsuseid, mis praegust olukorda jätkavad. näiteks kui me aitame riikidel välja töötada eks-, transpordi arengupoliitikat, siis me tagame selle, et naised on osa sellest dialoogist nii, et nende konkreetseid küsimusi ka käsitletakse nendes strateegiates. teine õppetund meil on tohutu probleem, mis on seotud rahastusele ligipääsuga. ma ütlen seda omast kogemusest arengumaades, kuid ma võiksin selle probleemi välja tuua ka naisettevõtjate puhul Euroopas. rahastusele ligipääs, eriti just naiste ligipääs säästuvahenditele, säästmisvahenditele on väga oluline. näiteks Burundi kohvikasvatajate puhul kulutavad naised terve aasta selleks, et kohvi kasvatada. Nad korjavad kohvijube ja nad müüvad seda kohvi, kuid mehed panevad tulu oma pangaarvele miks? sellepärast, et naistel ei ole ligipääsu säästmisvahenditele pankades, nii et ligipääs rahastusele on midagi, mida tuleb väga tähelepanelikult käsitleda, nii et naised, kes me teame, taas investeerivad üheksakümmend protsenti tuludest perekondadesse ja kogukondadesse, saaksid öelda, kuhu seda raha tuleb investeerida. kolmas õppetund on valitsushankeid puudutav, valitsushanked on väga suur osa majandusest, kuid ainult üks protsent nendest hangetest on suunatud naiste VKE-dele. minu meelest saaksime Euroopas samamoodi kui ka mujal maailmas luua poliitikat, mis tagaks osa valitsushangetest äh, naiste äh, kätetes, kätes olevatele VKE-dele. samamoodi nagu on eraldis, mis on suunatud VKE-dele valitsushangetest, me võiksime seda siis laiendada ning suunata selle naiste kätes olevatele VKE-dele meil on vaja, et keegi astuks esimese sammu ja ma loodan, et Euroopa Liit saab seda teha, mitte ainult sellepärast, et see on hea arengumaade jaoks, vaid ka sellepärast, et naiste kätes on palju VKE-sid ka siin Euroopas, mis võiksid saada sellest eh, eraldisest kasu. neljas õppetund puudutab eh, monitoorimist ning arvepidamist. me teame, et see, mida mõõdetakse, seda ka tehakse ja ma toon teile paar näidet selle kohta, ähm, mida oleme ise teinud. me teame, et äh, sooline võrdõiguslikkus ja sellega seonduv abi keskendub just sotsiaalsetele küsimustele nagu tervishoid ja haridus ja väga vähe tähelepanu pööratakse abi andmise puhul majandussektoritele või ähm, majandusvaldkonnas naiste võimu suurendamisele ainult äh, kaks protsenti äh, majandusabist on suunatud äh, soolise võrdõiguslikkuse küsimusele, nii et ma arvan, et naiskomisjon saaks koostöös arengukomisjoniga tagada, et suurem osa arenguabist oleks suunatud just majanduslikule võimestamisele. nii et rohkem arenguabist oleks suunatud just soolistele küsimustele see oli siis äh, lühike ülevaade sellest, mida Rahvusvaheline Kaubanduskeskus teeb. ma loodan, et äh, saame järgmisel korral pisut pikemalt äh, sellel teemal arutada ning ma kutsun teie komisjoni üles pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat et rohkem tähelepanu pöörama naiste majanduslikule võimestamisele, keskendudes just sellele majanduslikule aspektile. ja tänan teid ning äh, loodan edaspidigi parlamendiga neid küsimusi käsitleda. aitäh! Äh, nagu ma ütlesin, see võiks olla järgmisel ametiajal väga huvitav teema, mida käsitleda ning naised teevad tõepoolest tööd, kuid mõnikord nad ei saa selle eest raha või saavad sellest väga vähe raha. ja mõnikord võetakse neilt see raha ära. ja siin on hea vahend selle olukorra parandamiseks naiste kaasamine protsessidesse, millest te ka rääkisite ning ma arvan, et meie komisjon peaks arengukomisjoniga rohkem koostööd tegema, sellepärast et siin on tihedalt seotud sooküsimused nende kahe komisjoni vahel. nii et teil oli täiesti õigus, kui te seda mainisite, aitäh siia tulemast ja vabandan veel kord, et äh, teile nii vähe aega jäi, kuid vähemalt saame lõpetada koosoleku enne pisut varem, nii et äh, suur tänu kõigile, tahaksin tänada kõiki tõlke äh, meie ametiajal tehtud töö eest, te olete olnud tõesti fantastilised. Te olete väga olulised meie jaoks ja te võite samuti osaleda kokteilil. ja seejärel saame pikemalt ka omavahel arutada, nii et aitäh teile sel, selle tehtud töö eest